kõigepealt eh, olen ma EFD fraktsioonilt saanud taotluse nimetada härra Belder eh, Jaapani delegatsiooni liikmeks, asendamaks härra Natchessi. kas on kommentaare? ei ole, suur aitäh selle eest. Eh, vastavalt artiklile kakssada kuusteist lõikele neli tahan ma öelda, et ei ole olnud e-, ettepanekut panna hääletusele